et Taani eesistumise kohta tervitan eesistujariigi peaministrit proua Torning-Schmidti, komisjoni presidenti härra Barroshot ja me alustame kohe ka aruteluga, kõigepealt saab sõna nõukogu nimel Taani peaminister proua Thorning-Schmidt, palun. European... lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud Euroopa Komisjoni president, austatud Euroopa Parlamendi fraktsioonide esimehed, Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud Euroopa Komisjoni liikmed. mul on suur au pöörduda jälle selle parlamendi poole